personaalset äh, püügikaitsemehhanismi, me peame arvestama erinevate keskkonnaalaste ja bioloogiliste faktoritega, kuid, kuid kindlasti ka sotsiaalmajandusliku mõjuga. ei ole võimalik öelda, et äh, kalapüük on kalapüük, need asjad on täiesti erinevad. aitäh, sellega on ühisarutelu lõppenud ja me hääletame homme hommikul kell üksteist kolmkümmend. nüüd aga läheme me järgmise ühisaruteluni, mis äh, puudutab ravimeid ja informatsiooni, mida antakse ravimite kohta. ma tervitan äh, volinikku ning sõna saab härra Fjölner neljaks minutiks. suur aitäh, president, äh, lugupeetud kolleegid, lugupeetud volinik lõpuks ometi arutatakse täiskogu istungil uut õigusakti, mille kohaselt hakatakse andma informatsiooni ravimite kohta. tegemist on viimase, kuid väga keeruka osaga ravimipaketist. aasta tagasi ei oleks ma isegi uskunud, et meil on võimalik äh, ühis, üheskoos täiskogu istungile jõuda, nii et äh, me oleme sellisel üksmeelel, nagu me tänaseks oleme ma usun, et ähm, asjad on läinud nii edukalt sellepärast, et variraportöörid on suutnud teha väga konstruktiivset koostööd ja nad on tegutsenud kompromissi vaimus. ning äh, tänu sellele on meil õnnestunud ka saavutada nii suur toetus sellele ettepanekule ma usun, et asi ei ole mitte ainult äh, kompromissivaimus, vaid ka selles, et kõik saavad aru, et eesmärk on ühine. parlamendi kõikide fraktsioonide, kõikide kolleegide eesmärk on ühine, kuid ähm, selleks, et äh, ravimite kohta tõesti saaks pan-, anda paremat informatsiooni patsientidele, tuleb kõigepealt äh, mõista mõningaid tõsiasju. me kõik oleme ühel meelel selles osas, et ravimeid ei tohi reklaamida, ka mitte varjatult ning äh, et ettevõtted võivad patsientidele anda ravimialast informatsiooni, kuid seda tuleb vastavalt äh, kontrollida ja kontrolliasutused peavad äh, nende tegevuse heaks kiitma. kuna me oleme kõik selles suhtes ühel meelel, need põhimõtted on meil kõigile vastuvõetavad, siis on meil lihtne koos töötada me leiame siiski, et komisjoni ettepanek tuleb teatud punktides ümber kirjutada ning ma toon eraldi välja viis tähtsamat punkti. kõigepealt, kui me muudame õigusloomelise akti ähm, perspektiivi, siis jõuame selleni, et äh, me ei keskendu mitte ettevõtete õigusele informatsiooni anda, vaid patsiendi õigusele ravi äh,, ravimi informatsiooni saada. ettevõte on kohustatud seda andma, kuid patsient peab seda saama. teiseks, me oleme vaadanud läbi erinevad äh, erandid, mida antakse info andmise kohustusest, selleks et kellelgi tekiks varjatud võimalust äh, ravimeid reklaamida. kolmandaks äh, ravimifirmade antavat informatsiooni tuleb kontrollida, see peab olema tõestatult usaldusväärne. sest äh, ravimi, äh, ravimireklaam, äh, ravimite kohta antav informatsioon peab olema usaldusväärne. ning neljandaks, see info, mida ettevõtted annavad, peab olema patsiendile oluline ja vajalik mitte kunagi ei peaks olema nii, et ettevõte lihtsalt anna, annab seda informatsiooni, kuigi keegi seda ei vaja ega ei soovi. me kindlasti ei taha, et ettevõtted ravi äh,, ravimeid reklaamiksid televisioonis või raadios. ning viiendaks ja viimaseks on ettevõtte infoahela viimaseks osaks paljudes riikides läheb aga ahel tegelikult veel edasi ja ravimiettevõtted ei võta lõplikku vastutust. see info, mida arstid annavad äh, patsientidele, on äh, spetsiaalne erand, mis on protsessi puhul lubatud. näiteks äh, kui Rootsis töötab arst, siis tema ei tohiks anda rootsikeelset ravimiinfolehte ingliskeelsele patsiendile, juhul kui me ei võimalda seda tal teha erandkorras, mida me peaksime tegema, sest inglise keel ei ole Rootsi riigi ametlik keel. nõukogu esindaja, kes kahjuks täna siin ei ole, peaks samuti vastama teatud küsimustele, me tahaksime ähm, temaga läbi rääkida, sest nõukogu on esitanud meile küsimusi ja me oleme püüdnud neile vastata nõukogu omalt poolt ei ole kahjuks andnud piisavalt üksik, piisavalt üksikasjalikku informatsiooni, me tahaksime enamat. siiski on meil parlamendis, nagu juba ütlesin, õnnestunud jõuda kokkuleppele, me oleme peaaegu ühehäälselt äh, jõudnud üksmeelele ja me loodame saavutada edu ka läbirääkimistel nõukoguga me tahaksime, et ähm, keskustelu ei jääks keerlema ainult kuluefektiivsuse ümber, sest on küll selge, et raha tuleb kokku hoida, kuid seda ei saa kokku hoida info arvelt, mida patsient peab saama. patsient peab saama infot ja see info peab olema kvaliteetne, aitäh! aitäh, äh, härra Fjellner, sõna saab äh, volinik Tali. suur tänu, president, lugupeetud parlamendiliikmed, Äh, minu kuulamise ajal äh, volinikukandidaadina ma ütlesin selgelt, et patsientidele antav teave on minu jaoks oluline teema. Äh, haiged on väga huvitatud oma tervisest ja heaolust, kuid täna Euroopas ravimiinfo esi-, esitamise viisid on väga mitmekesised ja võib öelda isegi ebaõiglased kas haiged saavad vajalikku informatsiooni, sõltub nende keeleoskusest, IT-oskustest ja väga sageli ka sellest, millise sotsiaalse klassi nad kuuluvad või võrgustikukule. Euroopas, kus me püüame tõsta tervishoiu kvaliteeti, ei ole see jätkusuutlik tee. komisjoni ettepaneku äh, põhieesmärk on igati põhjendatud ja me avaldame tunnustust parlamendile ja parla-, raportöörile härra Fjellnerile, et ta selle olulise ettepanekuga edasi tööd tegi. kuid ma olen veendunud, nagu ma rõhutasin ka oma kuulamise ajal, et me peame tegelema selle teemaga patsiendi seisukohalt lähtudes. me peame küsima, millist infot äh, patsiendid vajavad, mitte seda, mida me peame esitama. ja me peame tagama selle, et me ei liigu eemale Äh, nõnda tarbija info reklaamisest, mida patsientid ei vaja. ma igati avaldan tunnustust parlamendile, et parlament on just sellisest seisukohast lähtunud ja see võimaldab komisjonil heaks kiita mitmeid teie olulisi muudatusettepanekuid, mis aitavad meil muuta ka meie esialgsed ettepanekud konkreetsemalt, kohustust avaldada informatsiooni küsimust, millega, mida informeerib kaasneb informatsiooni levitamise kanaleid ja kontrollimehhanismi. kõigepealt ma toetan seda muudatusettepanekut, et see peab olema kohustus ravimifirmadele äh, teha kättesaadavaks teatud info ravimi kohta ja see on oluline muutus teiseks, mis puudutab, millist teavet avalikustada, ma nõustan, et see info ei peaks sisaldama võrdlust erinevate ravimite vahel, sest seda võiks kas-, käsitleda edendamisega. selline teave on väga oluline haigete ja tervishoiutöötajate jaoks, kuid seda võib kuritarvitada reklaami eesmärgil, me peame tegema ranged vahet äh, ka äh, meie koostöös liikmesriikidega äh, tervishoiu tehnoloogiate arendamisel. me peame äh, tagama selle, et selle info edastavad ravimitootjad ja mitte kolmandad osapooled, nagu näiteks press. kuid siiski on äh, väga palju äh, ruumi manöövriteks, hall tsoon, kus võidakse lähtuda ravimitootjatel saadud pististest ja ma osaliselt nõustun teatud muudatusettepanekutega, kuid mitte kõik inimesed ei kasuta internetti ja seetõttu ei pea süvendama äh, ebavõrdsust, jättes äh, teabe saamise võimalustest eemale need, kes ei kasuta internetti. Äh, ma arvan, et ravimitöötajatel peaks olema võimalus omal algatusel avaldada trükiseid ja mitte ainult palve puhul. selline info on äh, äh, selline, mida võiks kasutada siis kas üldsuse või tervishoiutöötajate taotlusel. ma nõustun, et äh, see info, mida ei ole turustusprotsessi käigus veel heaks kiidetud, vajab pädevate ametiasutuste poolset heakskiitu, kuid me peame pöörama tähelepanu nagu teatud põhiseaduslikele eesmär-, aspektidele, mida liikmesriigid on esitanud seoses äh, sõnavabaduse väljenduse vastuga. see või-, võimaldab meil ette näha ka järelkontrolli äh, nendes liikmesriikid, kus need mehhanismid on juba paigas. mitmed parlamendi muudatusettepanekud, mis puudutavad infoallikaid äh, väljaspool ravimitööstust, ma tahan rõhutada, et ma nõustun igati poliitilise ambitsioonika eesmärgiga äh, Äh, rõhutada rohkem ravimitootjate poolt koostatud infotähtsust ja äh, liita see äh, laiemasse tegevuskava, mis puudutab patsientide teavitamist. on olemas ka teisi olulisi infoallikaid, mida tuleks parimal viisil ära kasutada, kuid praegune ettepanek ei ole õige koht selle jaoks. komisjon on juba kohustatud koostama raporti äh, pakendi eh, infolehtede loetavuse kohta, seetõttu praegu oleks enneaegne sellega tegeleda, samuti pole õige kõikide kliiniliste uuringute ja äh, mis on seotud Eurodissidi eh, andmebaasiga. piisab üldisest lingist erinevate andmebaaside peal ja vastavad raportid on juba äh, Ravimiameti kodulehekülg kättesaadavad ja ma usun, et teave, mida ravimitootjad edastavad äh,, lähtub ka sellest, et on väga palju Euroopa andmebaase ja importööre, mis samuti edastavad toodete kohta infot. meil aga puuduvad seosed nende vahel ja ma teen ettepaneku, et äh, hiljuti loodud äh, ravimijärelevalve direktiiviga vastav ametiasutus oleks siis infokeskpunktiks ja selles mõttes ma tunnustan vajadust rõhutada rohkem haiguste ennetamist. haiged on huvitatud kõikidest võimalikest ravivõimalustest ja mitte ainult ravimitest kuid seda ei saa käsitleda praeguse ettepaneku raames, sest see keskendub ravimitele komisjon äh, on sama, samu, komisjon saab täita nõnda infovahetuse keskpunkti rolli, äh, hõlmates teisi infoallikaid, liikmesriike ja patsientide ühendusi ja anda omapoolset lisandväärtust ja meil on väga palju ka teisi infovahetusvõimalusi nagu terviseportaalid kuid siiski on mõningad muudatusettepanekud, mida komisjon pärast põhjalikku uurimist ei saa toetada. näiteks kodanike äh, kaebuste esitamise põhimõte on üks põhimõtteid ja seetõttu ei ole vajalik ega ka õige seda siin üle korrata komisjonide seisukohtade loetelu kõikide muudatusettepanekute kohta on parlamendile edastatud. lubage lõpetuseks veel kord tänada parlamenti ja härra Fjellnerit ja ka variraportööre selle olulise panuse eest. ma loodan, et sel nädalal toimub hääletus, eh, tugevdab patsientide võimalust saada informatsiooni ja veenab ka eh, nõukogu vajaduses alustada põhjalikumaid arutelusid selle eh, ettepaneku languses. tänan ja järgmisena härra Correa de Campos ITRE nimel äh,. Caro president äh,, caros kolleegas, senor komissar Dali. lugupeetud härra president, kolleegid, härra volinik. patsiendil on õigus teada kõike omaenda haigusest, aga ka ravimitest, mida ta peab võtma. aga kuidas ta peaks saama teha vahet reklaami ja informatsiooni vahel, kuidas ta võib olla kindel, et teave pole eksitav? meie jaoks on oluline, et teave oleks usaldusväärne, et seda teavet kontrolliks sõltumatu amet ja et see oleks mõistetav ravimitarbijale. see peab olema väga vastutustundlik tegevus nüüd me räägime ravimiturule lubamise tähtaja pikendamisest kuuekümne üheksakümne päevani. ma leian, et niisuguseid otsustusi peab langetama vastavasisuline foorum. tahaksin tänada äh, kolleeg Fjellnerit tehtud töö eest, sellepärast et ta kaasas oma raportisse praktiliselt kõik need ettepanekud, mida meie komisjon tegi. aitäh! suur aitäh, ma õnnitlen raportööri ja kõiki kolleege, kes on teinud temaga koostööd, ma õnnitlen ka volinik Dalid. ma arvan, et oleme jõudnud hea tulemuseni ning see raport on nüüd palju patsiendikesksem, kui oli esialgne ettepanek. patsient äh, peab äh, saama sobivat informatsiooni, mis aitab tal ise teha oma tervisealaseid äh, otsuseid patsient võib äh, muidugi saada informatsiooni ka internetist, kuid seda ei ole kerge äh, kontrollida. selline info, sageli valeinfo internetist ei kao, kui me selle suhtes midagi ei tee. ma olen aga vastu väga rangetele reeglitele, millega internetti kontrollida. ma olen ja olen selle poolt, et avaldada teatud kontrollitud äh, saitide nimekiri, et patsiendid teaksid, millist infot võib usaldada samuti on vaja, et pädevad asutused infot kontrolliksid. me oleme esitanud muudatusettepanekuid, mis puudutavad reklaamimist ja info andmist sellises kontekstis, mida ei saa lugeda müügietenduslikuks ja mis austab patsientide õigust saada informatsiooni, mida nad vajavad ja siis, kui vajavad. suur aitäh, härra Bushoi! nüüd äh, lähme me kõnelejateni fraktsioonide nimel, kõigepealt äh, härra Schnellhardt PPP nimel. härra president, mu daamid ja härrad, härra volinik, kui mõelda selle üle, kuidas me möödunud legislatuuriperioodis arutasime seda ettepanekut, juubeldades mõeldes, mis meid nüüd kõiki ootama hakkab, siis ma olen tegelikult väga rahul sellega, milline raport on meile esitatud ja seetõttu tahaksin tänada raportööri eh, selle eh, töö eest, mis hõlmab eh, erinevate seisukohtade laia spektrit minu arvates on oluline, et selles raportis on patsient nihkunud tähelepanu keskmesse, oluline on küsida, mida vajab patsient Äh, patsient võib ennast ju väga erinevate äh, variantide kaudu teavitada, kuid ma arvan, et kõige tähtsam kogu selles ahelas on arst, keda patsient usaldab ja otsustavates küsimustes annab ju arst talle nõu. ma arvan, et see on just nii, sellepärast et me oleme keelanud retseptiravimite reklaami seega me võime olla kindel, et teave on teaduslikult põhjendatud. ja igaüks ei leia seda õiget infot võib-olla eh, interneti teel üles, kuid pakendikirjandil või peab see olema igal juhul usaldusväärne ma tõepoolest loodan, et nõukogu jätkub kodanikujulgust see teema siiski lõpuks üles võtta ja kui ta seda teeb, siis on meil ees äh, helge tulevik, tänan. suur aitäh, nüüd saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna härra Barnio pooleteistkümneks minutiks. lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid kahekümne esimese sajandi alguses on patsientidel kindlasti vaja sellist infot, mis aitaks neil teha informeeritud tervisealaseid otsuseid, et nad võiksid valida sobiva ravi või sobivate ravimite vahel, tehes muidugi koostööd ähm, tervishoiutöötajatega patsiendid nõuavad sõltumatut ja õiget informatsiooni, mis vastaks nende reaalsetele vajadustele ning õnneks on komisjon välja pakkunud direktiivi, kuid kahjuks ei vasta see neile vajadustele, mis Euroopa kodanikel on. selline ettepanek jätab ukse lahti ravimiettevõtjate poolsete, poolsele reklaamitegevusele, mis tegelikult ei arvesta patsientide vajadusi. see ei ole liikmesriikide huvides, ei ole ka patsientide huvides tegelikult tähendab see bürokraatia suurenemist ja seda, et kulutatakse veelgi rohkem raha, kuid patsiendid satuvad ohtu. seetõttu tuleb see tekst kindlasti ümber vaadata ja nõuda, et komisjon koostaks uue ettepaneku. ka rohelised on protesteerinud ja komisjon tegelikult on äh, suure osa oma ettepanekust ju juba ise kriitilise pilguga üle vaadanud. meie oleme esitanud äh, selliseid muudatusettepanekuid, mis muudaks Euroopa kodaniku jaoks äh, lihtsamaks ligipääsu heale ja õigele informatsioonile. Envi keskkonnaalane komisjon on samuti esitanud ettepanekuid selleks, et info andmine oleks patsiendikeskne, mitte lihtsalt valikuvõimalus ravimiettevõtjate jaoks me oleme seetõttu otsustanud tagasi võtta omapoolse eh, ettepaneku kogu ettepanek maha hääletada, sest viimastel kuudel on see siiski edasi arenenud ja on eh, saavutatud teatud tasakaal. sellest hoolimata oleme me vastu sellele, et tervishoiutöötajaid võiks ära kasutada, et eh, ravimiettevõtted võiksid neid ära kasutada ja nende abil levitada erinevaid brošüüre ja voldikuid, kus reklaamitakse ravimeid see käib tegelikult ka vaktsineerimisprogrammide kohta. igasugune info peab olema tasuta äh, kättesaadav patsiendile ning ravimiettevõtted peavad seda ise andma, mitte läbi arstide ja teiste tervishoiutöötajate. me peame olema väga ettevaatlikud äh, ja vaatama, mismoodi ravimi vahendajad on seni käitunud. ning see ettepanek peab kindlasti olema hästi tasakaalustatud, aitäh! suur aitäh ning Alde nimel proua Barbanova üheks minutiks lugupeetud president, lugupeetud äh, volinik, mina olen meie fraktsiooni variraportöör ning kõigepealt õnnitlen ma härra Fjellnerit tema töö nimel. ALDE tervitab seda raportit, sest äh, me leiame, et see loob äh, väga selge raamistiku info andmise kohta patsientidele. patsiendid peavad saama objektiivset ravimiinfot ja loomulikult tuleb teha selget vahet informeerimise ja reklaamimise vahel retseptiravimite alast infot tuleb eriti rangelt äh, reguleerida. loomulikult on võimalik infot saada ka internetist, äh, kuid sellise inter-, äh, interneti info kontrollimiseks peavad olema sobivad turvaklauslid ja sobiv järelevalve. ma tahaksin teha ka isikliku märkuse, mis puudutab neid voldikuid, mida arstid annavad patsientidele. tegelikult ei ole ühtegi objektiivset põhjust jätta äh, siin äh, kehtima ähm, erand, sest äh, patsiendid ju usaldavad just nimelt äh, arste kõige rohkem. mina ise olen esitanud muudatusettepaneku kaheksakümmend kaheksa ning äh, ma loodan, et me hääletamise käigus näitame üles objektiivsust ja parandame omalt poolt komisjoni ettepanekut, aitäh! ja nüüd ECR-i nimel härra Uuski üheks minutiks. tänan, president, volinik, daamid ja härrad ma tahan alustuseks öelda, et tegemist on raportiga, mida ma igati toetan kogu oma kutselise äh, töö käigus ma olen propageerinud seda, et iga kodanik peab saama oma tervise juhiks ja seda on võimalik teha ainult siis, kui on vajalik informatsioon. nagu mu kolleeg Schnellhardt on öelnud, et kogu selle legislatuuri ajal me oleme võidelnud selle nimel, et see õigusakt edasi areneks ja äh, praegu me saame Narvast informatsiooni, et me kõik võime teha vahet sellise info vahelt, mida me oleme ise aktiivselt otsinud ja mida meile peale surutakse ärgem unustagem, et me elame globaliseerumise ajastul ja ärgem sundige Euroopa kodanikke otsima informatsiooni Ameerika Ühendriikide eh, veebisaitidel, andkem neile võimaluse leida see info Euroopast. suur tänu ja eh, promotas ka Mastalka mm, suur aitäh! profesní život lékaře věnuji tomu, jak info-. nagu mu kolleeg Mr Oskir, ma ütlesin, et ma olen oma kutsetöös informeerinud äh, patsiente ja püüdnud seda paremini teha. loomulikult me hindame kõrgelt raportööri poolt tehtud tööd ja ma tahan seda äh, traditsioonidena korrata väikeste reservatsioonidega. kui me alustasime aruteluga selle dokumendi üle, siis meil oli kaks probleemi kõigepealt äh, see teema sattus uue voliniku kompetentsi ja teiseks tekkis probleem, kas me jätkame tööd varasema dokumendiga või alustame otsast peale. nagu enamik teist ja ka volinik Dali äh, nõustusime, et eelmine äh, eelnõu ei olnud piisavalt hea, see ei kajastanud patsientide huve ja seetõttu me ei tahtnud aega kaetada ning nõustusime, et me äh, äh, äh, ei võta arvesse ravimifirmade nii-öelda kommertskaebused, me äh, äh lükkasime tagasi ka trükimeediad ja me nõustusime selles, et patsientidel on õigus otsustada, kes neile infot annab. ja mind hämmastab, et minu kolleeg Fjellner veel kord esitab äh, täiskogul muudatusettepaneku, mis lükati tagasi komisjonis. ma arvan, et see tähendaks taganemist kokkuleppest ja kui me kiidame heaks selle ettepaneku, siis minul tekib probleeme selle poolt hääletamisel. suur tänu ja järgmisena EFD nimel proua Rosbach. ja inimene ohvri ja fookus. aitäh. ma olen kolleeg Fjellneriga sama meelt selles mõttes, et tähelepanu keskmes peab olema patsient. patsient koos arstiga, neil mõlemil peab olema võimalik saada täielikku informatsiooni, neile peab olema tagatud juurdepääs see tähendab aga ka seda, et ravimipreparaadid peavad olema ühise tähistusega. paljud inimesed kasutavad internetis informatsiooni kogumist, seal võidelt-, võrreldakse sageli toimeaineid ja see tekitab sageli segadust, ent samas öö, püüab ravimitööstus tegelikult öö, oma tooteid müüa, seda me loomulikult kõik teame, enamik neist ettevõtetest on ka väga vastutustundlikud, kuid on oluline, et neil seejuures oleks patsientide usaldus, aitäh! Per... ma tänan teid ühe, üheks minutiks härra Obermeier. suur aitäh! keskmes seisab loomulikult patsiendi heaolu ja see, see heaolu tuleb tagada. see tähendab, et äh, ravimiettevõtted äh, peavad tagama adekvaatse sisuga pakendi infolehe. internetis saadav infotulv tekitab inimestes ebakindlust ja on väga oluline, et spetsiifilised veebilehed tagaksid adekvaatse informatsiooni edastamise. selge on see, et eh, kõige tähtsam dokument on selle juures kindlasti pakend infoleht, mis peab olema kirjutatud loetavalt, muuhulgas šrifti osas me peame arvestama sellega, et Euroopa ravimiturul seejuures liigub äh, nii originaalravimeid kui ka äh, järeletehtud ravimeid ja ka see on probleem, mis vajab lahendamist. aitäh. alustame kõnelejatest, ma soo-, sooviksin, et te tõesti peaksite oma kõneajast kinni, meil on vaja täna äh, päevakord läbi võtta. kõigepealt saab sõna pooleteiseks minutiks kolleeg Tatarella. suur aitäh! teema, mida me praegu arutame, on suunatud ravimite kohta saadava teabe adekvaatsusele. ehkki me kordame selles dokumendis reklaami keelustamist vastavalt varem vastu võetutele dokumentidele, siis me peame tagama samas kõikidele Euroopa kodanikele võrdse juurdepääsu ravimialasele teabele. sest direktiivi eesmärk on tagada patsiendi haritus. ja selles suunas peavad töötama kõik muuhulgas ka ravimitööstus. teave peab, mida edastatakse, peab olema korrektne. see peab olema usaldusväärne kõigi jaoks. informatsioon peab olema korrektne ja pakkuma võimalust adekvaatselt ravimite kasutamiseks, selleks et oleks garanteeritud ravimi positiivne toime tervisele. teiseks korrektne ja tõhus teave on oluline selleks, et kodanik teaks, millised, millist mõju võib nimetatud ravim tema tervisele tervikuna osutada. see on oluline selleks, et äh, ravimiteabe kaudu ei äh, toodaks mängu nõnda öelda tagauksest ravimireklaami ja see, mida püütakse äh, müüa nõnda öelda kui teaduslikku informatsiooni, kujutab endast väga sageli pelgalt reklaamiteksti. ma tahaksin soovida, et komisjon äh, kontrolliks edastatava kontrolliks edastatavat teavet, neid kanaleid, mille kaudu teavet edastatakse ja et äh, koostöös vastavate orga-, patsiendi ja arstide organisatsioonidega tagataks senises äh, suurem teabe usaldusväärsus. proua Vaadenbach, härra volinik, kallid kolleegid, proua president me oleme siin korduvalt juba öelnud, et me peame keskenduma tähelepanu patsiendile, ehkki komisjoni esialgne ettepanek oli pigem kontsentreeritud turule ja turustamisele nüüd on selles raportis aga terve rida äh, parandusi ja täiendusi, mis tõepoolest võimaldavad patsiendi keskmesse viimise. patsiendi õigus saada kõrgekvaliteedilist teavet ja mitte reklaami on ähm, retseptiravimite puhul hädavajalik. mina ise olen pärit reklaamivaldkonnast, olen selles valdkonnas saanud kõrghariduse ja ma tean, et reklaami eesmärk on müüa, kuid selle raporti ja selle direktiivi eesmärk on inimesi teavitada, tagada patsiendi haritus. ja sellega me peame arvestama. härra volinik me, me soovime, et te teeksite kõik endast oleneva, et me ennetasi, ennetaksime äh, ebaselge äh, teabe edastamise, kuivõrd me teame, et ravi, ravikuludes on ravimitel kõige tähtsam osakaal. aitäh. palun, proua Vanna Kudakis. kui tihti mõtleme me nende ravimite kõrvalmõjudele, mida me võtame, kui tihti me soovime, et me teaksime rohkem nii ravimite kui haiguste kohta? see raport äh, räägib mõlemast ja räägib ka sellest, et äh, rahvas vajab rohkem infot. me oleme muutnud äh, nõukogu esialgset ettepanekut ning rõhutanud, et kõige olulisem on patsiendi õigus informatsioonile, mitte niivõrd ettevõtte võimalus seda infot anda. kuid ähm, sellise tulemuse saavutasime alles siis, kui tarbijakaitse direktiivis keelati retseptiravimite reklaamimine siseriiklikud pädevad asutused ning tervishoiutöötajad on peamised infoandjad, see oli meie eesmärk ja selle me saavutasime. ravimi infoalane direktiiv saadab tugeva sõnumi nii tarbijatele kui patsientidele. ma õnnitlen komisjoni selle eest, et nad on suutnud välja töötada selle uue direktiivi teksti ja ma arvan, et me võime seda toetada, ma loodan, et me toetame seda üksmeelselt suur aitäh teile ning ma annan sõna proua Marko Naidele üheks minutiks. lugupeetud äh, president, äh, volinik, kolleegid meie Euroopa Liidus räägime tihti sellest, kui olulised on tarbijate ja patsientide õigused ja see, et nad tegelikult suudavad ka ise hoolitseda oma tervise eest. meie poliitikud äh, peame ka kaitsma patsientide õigust äh, saada korrektset äh, ning erapooletut informatsiooni. kui me räägime sellest, milline on patsiendi õigus saada infot ravimite kohta, siis tegelikult ei ole Euroopa Liidus olukord sugugi selge. ei ole selge, kuidas erinevad omavahel objektiivne informatsioon ja reklaam ning seetõttu ma toetan nende mõistete selgitamist patsient vajab usaldusväärset ja selget teavet oma emakeeles, tal peab olema ligipääs sellele teabele ja see teave peab vastama tema reaalsetele vajadustele. kui me räägime peidetud reklaamist, varjatud reklaamist, siis tegelikult ei tehta seda ju mitte ainult patsientidele, vaid ka arstidele. me elame ajastul, kus kõik on muutumas ja seetõttu on vaja tugevaid kontrollimeetmeid ka selleks, et äh, tagada äh, patsiendi parem tervis igas mõttes, ma loodan, et tervislikumaks, äh, kui nii võib öelda, muutuvad ka meie õigusaktid, suur aitäh! suur aitäh ka teile, ma annan nüüd sõna härra Kabranovile üheks minutiks. daamid ja härrad ravimeid äh, puudutavat direktiivi ei ole muudetud äh, peaaegu kümme aastat ja seetõttu on viimane aeg seda teha. mina isiklikult äh, toetan seda, et patsiendile antaks võimalikult täpset teavet ning et seda teavet aitaks tal mõista arst. patsient peab saama oma tervisealal kaasa rääkida ja tal on kergem seda teha, kui ta saab piisavalt informatsiooni, kui ta saab informatsiooni ravimite kohta ja loomulikult äh, ka siis, kui need ravimid on retseptiravimid. ja see informatsioon ei peaks tulema mitte ainult trükimaterjalide kujul, vaid ka digitaalselt. informatsioon peab olema objektiivne, äh, täielik, äh, täpne, korrektne hästi mõistetav eh, ja sellises keeles, mida on kerge lugeda. suur aitäh teile, raportöör! ma toetan kindlasti teie ettepanekut. Grazie, la parola. suur tänu, järgmisena annan sõna proua Weisgerberile pooleteiseks minutiks. suur aitäh, proua president, suur aitäh raportöörile Kristof Jelnerile ja variraportöörile kes väga keerukates tingimustes ja väga suure vastutuule olukorras suutis tõepoolest saavutada niisuguse teksti kokkupanemise. komisjoni ettepanek on oluliselt parandatud, reklaamikeeld on jõus, me räägime ringhäälingu eh, reklaamikeelust ja sellest, et eh, patsiendid peavad olema ise aktiivsed see minu silmis on üldse väga õige üks niisugune patsient, kes ise tahab olla eh, teadlik ja asjadega kursis. selles mõttes on erakordselt oluline, et selle raporti keskpunktis on patsient. ma ise olen siseturu ja tervishoiukomisjonis väga eh, põhjalikult tutvunud eh, teave levitamise kaudu internetis. inimesed teavad, et sageli internetis eh, surfates leiavad nad ebaõiget informatsiooni ja sellele me peame vastu astuma omapoolselt eh, tervishoiu eh, ohutuse alase teabe levitamisega Euroopa Liidu portaali kaudu. aga ma tahaksin, härra volinik, et meil oleks tõepoolest elanikkonnale pakkuda tõesti sellist kõikehõlmavat portaali, kus inimene leiaks talle vajalikku eh, ja sellel leheküljel olev teave oleks vettpidav. ma tõepoolest oleksin õnnelik, kui teie, härra volinik, saaksite seda toetada, aitäh! suur tänu, järgmisena proua Krossett pooleteiseks minutiks suur tänu, president. ma tahaksin õnnitleda meie raportööri äh, härra Fjellnerit äh, suurepärase töö puhul, mille ta on saavutanud nende kahe raporti kallal töötades ja ma rõhutan seda seetõttu, et me oleme aastaid oodanud seda teksti sest äh, need, kes on siin parlamendis pikemalt olnud, mäletavad, et kui neid õigusakte hakati läbi vaatama, siis me tahtsime rääkida patsientide õigusest teabele, kuid kahjuks äh, tekkis segadus reklaami ja teabe vahel. kuid täna ei saa info olla varjatud reklaam enam ja selles raportis me räägime mitte ravimifirmade õigusest teavitada, vaid patsientide õigusest saada informatsiooni. seega see loogiline rõhuasetus on muutunud ja patsiendid on seatud selle keskmesse ja me ütleme, et, et informatsiooni tuleb taotleda, küsida ja see vähendab äh, Äh, reklaamiohtu ja vähendab ka infokanalite arvu. patsiendid peavad ise otsima seda informatsiooni, seda ei surutada neile peale raadio, televisiooni, ajakirjade kaudu. me vajame aga samuti teabe üle teostavat kontrolli ja seda peavad teostama riiklikud ametiasutused. see peaks äh, kaasa aitama äh, spetsialiseeritud veebisaitide loomisele ja ma loodan, et seda ka toetatakse, nagu volinik Dali ütles, seega on kõik tingimused loodud selleks, et tagada objektiivne hea informatsioon patsientidele, mida nad on pikalt oodanud. me peame kindlustama nüüd, et nõukogu täidab ka talle pandud ülesandeid ning aktsepteerib seda mõtet. sest me ei saa lubada et vananenud informatsioon nendel veebilehtedel üles pannakse, me oleme kümme aastat seda oodanud nõukogult. tänan järgmisena härra Mezaros, poolteist minutit. suur aitäh, proua president. ma tänan ka raportööri, raportööri eest, mis oli ju, raporti eest, mis oli ammu oodatud, sest see puudutab patsiendi teavitamist retseptiravimitest, see teabe vahendamine on erakordselt oluline, sest see aitab parandada inimeste tervist ja parem adekvaatsem teave annab patsiendi ravimisel paremaid tulemusi. ta saab ka seejuures aru nendest otsustest, mida arst tema ravimiseks langetab. paremini edastatud teave toob kaasa üleüldise äh, tervise paranemise elanikkonna seas. ja ega, et samas ei toimu ravimite ületarvitamist on oluline tagada patsientide igakülgne juurdepääs ravimitele, on liikmesriike, kus inimestel puudub niisugune võimalus teavet saada ja tekivad ebavõrdsed olukorrad Euroopa Liidu liikmesriikide vahel Mm, kui äh, ei ole võimalik saada teavet neti kaudu, siis tuleks auses hoida neid traditsioonilisi võimalusi teabe edastamiseks või vahendamiseks. oluline on aga kokkuvõttes tagada juurdepääs, seejuures tehes selget vahet reklaami ja teabe vahel arsti ülesande jaoks on patsi-, patsiendile anda esmane teave. aitäh! aitäh! alustame vaba mikrofoniga. sõna saab kolleeg Roitova, üks minut. suur tänu, ma tahaksin avaldada tunnustust raportöörile, kes on teinud tööd selle nimel, et parandada ravimialase teave edastamist Euroopa patsientidele. arstina no? ma mõistan, et äh, pakenditeabeleht äh, sisaldav informatsioon on kergemini arusaadav arstidele kui patsientidele, kuid see peab olema arusaadav ka äh, nõnda-öelda võhikutele, me peame samuti pöörama tähelepanu internetis pakutaval reklaamile, mis võib olla eksitav ja internetis antavad soovitused eh, mitte ainult ei ravi, vaid võivad ka tekitada tervisekahjutusi, kuid me peame seda arvestama globaliseerumise ja digitaalse keskkonna laienemise eh, ar arvestades ja me peaksime kiiremini mõtlema sellele, kuidas usaldusväärsuse märgise kasutada võtta ainult siis, kui inimestele me suudame usaldusväärset, turvalist sisu äh, pakkuda, siis sellest ma rääkisin ka oma raportis, mis keskendus tarbija usalduse küsimusele. tänan. härra Pirillo. president, volinik, kolleegid, meie ees olev raport on äärmiselt oluline, sest see võimaldab meil harmoneerida äh, Euroopa seadusandlust, mis reguleerib eh, juurdepääsu ravimialasele infole. lisaks sellele see tagab patsientidele võimaluse saada rohkem teavet retseptiravimite kohta. Eh, info eh, ülespanemine veebilehtedele peab olema läbipaistev, on oluline, et kogu info on eelnevalt kontrollitud riiklike või ühenduse pädevate asutuste poolt, et selline info ei muutuks varjatuks reklaamiks ravimifirmade huvides. me peame pöörama ka piisavalt tähelepanu igasugustele trükistele, brošüüridele ravimite kohta. ja selles mõttes on parim siiski, kui arstid või äh, apteekrid äh, jagavad vastavat teavet patsientidele, et patsientidel oleks täielik info ravimi äh, erinevate võimaluste kohta. tänan, järgmisena härra Rossi. president, kolleegid, me usume, et nimetatud määrus on hea, see on mõeldud selleks, et Äh, tagada standarditud teabe edastamine ja mitte müügi edendusliku info edastamine ravi, retseptiravimite kohta. nii et ravimifirmad saaksid üldsusele edastada vastavat infot ja mitte teha seda varjatud reklaamina. me peame tegema vahet info ja reklaami vahel. info põhineb uuringutel, teadusel ja info edastamise põhilised kanalid ravimite kohta peaksid olema arstid Ähm, mida täiendaksid siis teaduskirjandust väljaanded. loomulikult patsientidel on õigus teabele, kuid kodanikke ja patsienteid ühendusi tuleb kaasata selles protsessis, seetõttu me pooldame seda mõtet. tänan ja viimasena saab sõna proua Megines. tänan, proua president ma arvan, et me kõik tahaksime näha seda, et patsiendid kasutaksid juba olemasolevat informatsiooni, mis on kättesaadav. me peaksime tõstma kodanike teadlikkust äh, Äh, äh, praegu olemasoleva info kasutamise võimaluste kohta. ma toetan kolleege, et me ei peaks reklaamima tooteid, kuid ma ütleksin vastavatele ravimifirmadele, et kvalitatiivse informatsiooni edastamine äh, tarbijatele on kõige parem reklaam, sest kui toode rahuldab kodanikke, siis on selge sõnum, et seda kasutatakse seal, kus see vajalik on ja loomulikult meil on vaja, et ka meie perearstid ja arstid edastaksid vajalikku informatsiooni oma patsientidele, kodanikud, seda väga sageli ei esine ja seda ei kasutata parimal võimalikul viisil. ja lõpetuseks on öelda, me ei pea tooma selgust ka sellesse, kuidas ravimid äh, välja kirjutatakse erineva vanusekategooria kodanikele kirjutatakse ravim välja ja siis aastaid ei vaadata haiguslugu üle. meil on vaja palju põhjalikumat äh, hinnangut selle kohta, kuidas äh, patsiente regulaarselt läbi vaadatakse, vastasel juhul tekivad meil probleemid suur tänu ja nüüd annan sõna äh, volinik Dalile. <clears throat> aitäh, suur tänu. tõepoolest, mulle teeb suurt rõõmu et Euroopa Parlament äh, on komisjoni tööga nii rahul nii äh, tähtsas küsimuses, äh, nagu seda on patsiendile antav info mul on hea meel äh, selle konsensuse üle, mis on saavutatud ja mul on hea meel, et kõik näevad ühtemoodi kõige tähtsamaid põhimõtteid. nagu olen öelnud juba ka varem, on väga oluline muuta ettepaneku fookust, ehk siis ennekõike keskenduda patsientidele ja patsientide vajadustele ja mitte ettevõtete omadele ma olen jälginud äh, parlamendis toimuvat äh, debatti väga pingsalt, ma olen rääkinud mitmete parlamendi kolleegidega, et aru saada, mida te tegelikult sellest ettepanekust arvate ja usun, nagu ütlesin ka oma avasõnas, et me oleme jõudnud äh, sellise dokumendini, mis meile kõigile sobib ja mille alusel meil on võimalik jõuda lõpliku kokkuleppeni. ja ma tahaksin lühidalt kommenteerida ka tänaseid sõnavõtte. mis puudutab eksante kontrolli, mida peaks äh, teostama Euroopa Ravimiamet, siis äh, mina usun, et sada kakskümmend päeva oleks küll liiga pikk ajapä-, ajapiir. meie pakuksime välja kuuskümmend päeva interneti kontrollimine on kindlasti väga keeruline, selleks, et kontrollida veebisaite, kus patsientidele informatsiooni antakse, peame aru saama, et see on tähtis ülesanne, kuid see on ka väga raske äh, ülesanne. härra Buzoi ja proua Krasnet ütlesid, et meil on vaja rangeid reegleid interneti sisu kontrollimiseks, see on kindlasti tõsi. ja veel üks tähtis asi on ähm, arsti suhe äh, patsiendiga, millest rääkis härra Schnellhardt, äh, ma olen nõus ka temaga ja ma olen nõus proua Barnavo-, Barvanovaga, kes samuti seda punkti puudutas. muidugi ei tohiks arst muutuda ravimiettevõtte tööriistaks, teda ei tohiks ära kasutada, kuid samas peaks ta olema vahendaja, kelle läbi info liigub. sest info arsti äh, käes äh, on kasulik juhul, kui ta on objektiivne. ja lõpuks tahaksin rõhutada veel ühte punkti, mis puudutab info objektiivsust ja öelda, et äh, ravimi info puhul on äh, vastav ähm, õigusloome ju praegu juba ettevalmistamisel, kuid äh, haiguste alase infoga on lugu keerulisem. meil on olemas ähm, õigusakt haruldaste haiguste kohta, kuid äh, mis puudutab kõiki haiguseid, siis me oleme õigusloomelise tööga alles ähm, alguses. Te mõistate ilmselt isegi, et see on väga keeruline, sellepärast et see on niivõrd laiaulatuslik teema. ma tänan teid veel kord. tänan teid kogu töö eest, mis te olete teinud. ma tänan raportööri ja kaasraportööre. ja nagu öeldud ma loodan, et äh, olemasolev dokument loob meile sobiva põhja edasiseks tööks. suur aitäh teile, härra volinik. nüüd annan ma sõna raportöör Fjellnerile lõppsõnaks kaks minutit. suur aitäh, president. mul on äh, väga hea meel, et komisjon rõhutas, et äh, ligipääs äh, ravimiinfole on ähm, Euroopas riigiti väga erinev. meie püüame tagada, et kõigil oleks sellele ühtne ja äh, piisav ligipääs. mina omalt poolt tahaksin, et see õigusakt ei tooks kaasa olukorra halvenemist mitte üheski liikmesriigis ja ma ütlen seda sellepärast, et Rootsis on inimesed mures. meil on olnud pikka aega mm, täiesti korralik ravimi infosüsteem mida kutsutakse FAS-süsteemiks ja kui võetakse vastu see uus õigusakt, siis äh, rootslased ei pea FAS-ist mitte vabanema, vaid teised võtavad vastu sarnase süsteemi. tänapäeval, tänasel päeval võivad kõik Euroopas öelda ravimite kohta, mida nad tahavad aga äh, ravimifirmade mm, tegevus ei ole piisavalt reguleeritud, kuigi tegelikult just äh, ravimiettevõtted teavad ju ravimitest kõige rohkem. nüüd on neil kohustus anda sobivat infot ja seetõttu olen ma väga rahul, et kõikides tähtsamates punktides oleme meie teiega, härra volinik, ilmselt äh, ühel meelel ja parlament on jõudnud üksmeelele, mis tähendab seda, et ka nõukogu peab omalt poolt tööd tegema. isegi nendes küsimustes, kus komisjonil alguses oli teatud reservatsioone, on nad ikkagi meiega väga sarnasel positsioonil, näiteks kui me räägime trükimaterjalidest mõnes riigis on trükimaterjalidega probleeme seoses põhiseadusega, näiteks Rootsis on see nii, aga aga teistes küsimustes on meil kergem jõuda kokkuleppele, siin näiteks öeldi, et arstile ei tohiks teha erandit Ehm, kuid mina ütlen, et äh, kui arst loeb ravimiettevõtte koostatud kokkuvõtet ja peab seda asjakohaseks, siis peaks tal olema õigus äh, seda patsiendile tutvustada ja juhul, äh, kui arstil on olemas sobivas keeles infovoldik, peaks tal samuti olema õigus seda patsiendile näidata. ma usun, et arstidel peaks olema õigus endil otsustada, millist infot nad patsiendile annavad, sest te tegelikult on see arsti töö, see on tema vastutus ja meie ei tohiks sellesse sekkuda. aitäh! suur aitäh ka teile, härra Fjellner. sellega on meie ühisarutelu lõppenud ning me hääletame kolmapäeval lõuna ajal